avaldatakse järgmise täiskogu alguses, kui äh, vastuväiteid ei ole. vastu võetud resolutsioonid edastatakse kõikidele adressaatidele. ja sellega ma katkestan istungi. ja soovin teile turvalist kodureisi. suur tänu!